tervitan siinkohal ka nõukogu. eilse päeva protokoll on laiali jagatud ja kui teil ei ole märkusi selle kohta, siis sellega on protokoll heaks kiidetud. Läheme nüüd edasi, esimene päevakorrapunkt. ja selleks on nõukogu seisukoha esitlus üldeelarve projekti kohta eelarveaasta kaks tuhat kaheksateist ja tahaksin meelde tuletada ka lugupeetud saadikutele, et siin ei ole ette nähtud vaba mikrofoni vooru ja sinine kaart samuti, nii et nüüd annan sõna nõukogu nimel minister Kivinenile. lugupeetud äh, president, lugupeetud saadikud, volinik, daamid ja härrad minu jaoks on suureks auks täna demokraatia suure koja ees tutvustada nõukogu äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve ettepanekut, nagu me kokku leppisime neljandal septembril. võttes arvesse, kui palju meil täna aega on aruteluks, siis teen väga lühidalt. esiteks tahaksin toonitada nõukogu nimel ja väga selgelt välja ütelda, et me tuleme äh, eelarve eelnõuga, kus kulukohustused ja maksed mõlemad tõusevad võrreldes aastaga kaks tuhat seitseteist ja detailida siis järgselt. üheksasada üheksakümmend miljonit ja null koma kuus protsenti võrreldes kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastaga, see puudutab siis kulukohustusi ja üheksa koma üheksa miljardit, seitse koma kolmkümmend üheksa protsenti siis maksete osas. teiseks, nõukogu pöörab samuti väga palju tähelepanu Euroopa Liidu eelarvepositsioonile ning me tahame seeläbi pakkuda ka piisavalt paindlikkust, sellepärast et äh, meil on vaja ühest küljest nii paindlikkust, kuid teisest küljest samuti ka ettenähtavust. siinkohal nõukogu ja eesistuja üritavad jõuda sellise tulemuseni, mis aitab Euroopa Liidul edasi liikuda järgmisel aastal. me tahame tõsta kulutusi valdkondades, kus äh, me saame pakkuda võimalikult suurt lisaväärtust ning ja sellega toetada Euroopa Liidu poliitilisi prioriteete, toetada majanduskasvu, töökohtade loomist, tugevdada julgeolekut ning tegeleda rändeprobleemiga. ma usun, et ka parlament jagab neid prioriteete meiega. samas äh, muidugi peame me kinni ka lepingus välja toodud eelarvemenetlusest ja me oleme läbi vaadanud sellest lähtudes komisjoni algse ettepaneku ilma, et oleksime ohtu sellega seadnud Euroopa Liidu programmide elluviimist. lugupeetud äh, president, daamid ja härrad. lubage mul nüüd äh, lühike ülevaade anda eelarvest endast ja selle aluspõhimõtetest majanduskasvu ja töökohtade loomise toetamine on üheks peamiseks prioriteediks. kaks tuhat kaheksateist me tahame toetada arukat kaasavat kasvu seitsmekümne kuue koma viie miljoniga eh, kulukohustustest ning kuuekümne kuue koma nelja eh, miljoniga maksetest. kaks koma üks protsenti eh, ning seitseteist koma viis protsenti on siin tõusu võrreldes kaks tuhat seitseteist tasemega. mis puudutab Ähm, üks A-d, konkurentsivõime, siis siinkohal me mõistame, kuivõrd oluline see valdkond on ja siin on ka väga head elluviimismäärad. me tahame samuti toonitada seda, et me tõstame peamisi programmi üks A-s võrreldes kaks tuhat seitseteist eelarvega. nõukogu otsustas toetada komisjoni ettepaneku Koosme Erasmus pluss äh, osas. ja samuti toetame endiselt Horisont kaks tuhat kakskümmend teadus- ja innovatsiooniprogramme ning algatusi, mis kaitsevad Euroopa Liidu finantshuve, energiaprojekte, äh, majanduse taastamist, varasemate programmide lõpetamist äh, ja pilootprojektide lõpetamist ning ettevalmistavat tegevust nõukogu samuti nõustus komisjoni poolt välja pakutud assigneeringute tasemega äh, sellistes valdkondades nagu Euroopa Wi-Fi, Euroopa solidaarsuskorpus ning äh, digitaalinvesteeringute fond ning samuti on meil ette nähtud reserv selle laiendamiseks. osades eelarveridades üks A-s aga kasvumäär on vähenenud võttes arvesse seda, milline on meie arvatav kasutussuutlikkus. üks B-s, ühtekuuluvuspoliitika, mis on Euroopa Liidu peamiseks vahendiks selleks, et luua majanduskasvu ning eh, töökohti, siin me oleme jäänud komisjoni poolt tehtud ettepaneku juurde kulukohustuste signeeringute osas ning äh, mis äh, muutub, puudutab äh, maksete assigneeringuid, siis siin on teatud kohandusi tehtud. teiseks prioriteediks on meie jaoks tagada väga kõrge julgeolekutase ning rahastada rändega seotud küsimusi ja välispoliitikat. seda silmas pidades kolmas äh, rubriik äh, kodakondsus ja muu, siin me teeme ettepaneku endiselt äh, rahastada programme ning äh, ameteid, mis on seotud rändeküsimuste lahendamisega. samuti nõukogu toetab komisjoni ettepanekut mobiliseerida paindlikkusinstrument selleks, et katta selle rubriigi all olevad prioriteedid. neljas rubriik. siin oleme me suuresti lähtunud komisjoni ettepanekust oleme vähendanud kaks tuhat seitsmeteist aastaga võrreldes assigneeringuid, võttes arvesse eelmise aasta erakordset taset seitsesada viiskümmend miljonit eurot põgenike küsimuse lahendamiseks äh, Türgis. nüüd aga sooviksin tulla äh, teise ja viienda rubriigi juurde. teises rubriigis äh, jätkusuutlik areng ja vahendeid, siin oleme me teinud mõningad parandused eriti just äh, ÜPP esimese sambal, sellega äh, äh, me peame silmas ka ennustatavaid tulusid põllumajandusvaldkonnas. teatud kokkuhoidu on võimalik saavutada ka tänu jätkusuutliku kalanduskokkulepetele, mis sõlmiti. mis puudutab viiendat rubriiki ja haldusküsimusi, siis nõukogu pärast pikka analüüsi on paika pannud eelarve meie jaoks äh, õigele tasandile, me arvestame kõikide asutuste eripäradega, me oleme sihtmärgistatult äh, üritanud kokku hoida, arvestanud samuti palgatasemetega enamustes institutsioonides. lisaks sellele oleme me silmas pidanud samuti viieprotsendilist personali vähendamis äh, eesmärgil kaks tuhat neliteist kuni kaks, kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat seitseteist Euroopa Liidu institutsioonides. siin on veel võimalik äh, olukorda parandada selleks, et täiel määral saavutada eesmärk kõikides institutsioonides. nõukogu leiab, et personali äh, taset tuleb pidevalt jälgida, tagamaks, et säästud, mis on saavutatud, ka konsolideeritaks lugupeetud äh, president, liikmed, tahaksin kokkuvõtteks ütelda veel järgmist. Äh, kulude kasvu piiramine kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarves võrreldes kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastaga teatud valdkondades äh, tulevad, nendega tuleme nüüd teie ette pärast meiepoolset pikka analüüsi. me oleme lähtunud sellest, millised on meie prioriteedid. esmalt oleme piiranud kasvu teatud programmide puhul selleks, et suurendada paindlikkust läbi suurema eh, marginaali, eh, seda mitmast finantsraamistiku raames. teiseks, oleme üritanud kokku hoida halduskuludes ja samas oleme üritanud edasi minna programmidega, elluviimisega. veelgi enam kaks tuhat seitseteist seitse kuni kaks tuhat kolmteist äh, programmeerimisperioodi osas ei ole mingeid äh, kärpeid olnud selleks, et kõik arved saaksid tasutud ning samuti ei ole kärpeid olnud humanitaarabi pakkumise valdkonnas. sellega, lugupeetud president, daamid ja härrad, raportöörid, volinik, daamid, lugupeetud parlamendiliikmed, ma olen väga teadlik sellest, millised on järgmised sammud meie menetluses. ootan Euroopa Parlamendi seisukohti ja loodan, et te lähtute oma seisukoha heakskiitmisel eh, samadest põhimõtetest, kui meie tegime. ning Äh, sellest lähtudes tahan teid tänada selle eest, et kuulasite ära meie selgitused. loodetavasti jõuame sellega mõistliku tasakaalustatud eelarveni kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks, millest on võimalikult palju kasu meie Euroopa kodanike jaoks. suur aitäh tähelepanu eest! suur aitäh härra ministrile ja nüüd saab sõna volinik Oettinger. komisjon. Verehrter Herr Präsident lugupeetud äh, president, äh, härra minister, lugupeetud äh, nõukogu esindajad, lugupeetud rahvasaadikud, daamid ja härrad. kahe tuhande kaheksateistkümnes aasta on aasta, mis jääb tavaliseks eelarveaastaks, isegi kui toimub juba Brexit. meil on kakskümmend kaheksa liikmesriiki ja komisjon mõned kuud tagasi tegi oma eelarve eelnõu avalikuks ning sellel on nüüd nõukogu ja parlament teinud oma konstruktiivseid ettepanekuid. ma arvan, et lähenemine on erinev. see on ilmselge, aga ma loodan, et on siiski võimalik jõuda varsti kokkuleppele. eelarve ülesehituse puhul ei ole erinevusi, eesmärgid, mida täita, nende osas oleme me ka ühel nõul. majanduskasv, tööhõive, Euroopa konkurentsivõime tagamine, samamoodi rändeküsimused, seda tuleb ka rahaliselt toetada ning samamoodi sise- ja välisjulgeolek, mis teeniks meie kodanike huve ja see julgeolek peab olema väga kõrgel tasemel komisjoni eelnõus administratiivkulude puhul ja investeeringute puhul tõesti anti endast kõik, et olla võimalikult kokkuhoidlik. me peame kinni viie protsendi kärpe eesmärgist ja teeme seda ka välja pakutud ajaperioodi jooksul. komisjoni, vabandust nõukogu seisukoht on, et on üks koma viis protsenti on veel vaja kärpida kulude puhul. see valmistab meile muret, sellepärast et kui me veelgi rohkem personali kärbime, siis lihtsalt juhtub see, et meie teenistused ei suuda oma ülesannetega enam hakkama saada. ühtekuuluvuspoliitika programmid järgmisel aastal lähtume meie ikka veel sellest, et ühtekuuluvusprogrammid ja vahendite taotlemine on täies hoos, jah, me oleme hiljaks jäänud äh, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist äh, ei kaasrahastatud nii palju ja seega investeeritud ka taristusse nii palju, nagu me oleksime tahtnud ja ette nähtud aga järgnevatel aastatel on meil vaja nüüd hoog sisse saada selleks, et need arved jõuaksid Brüsselisse ja et meil ei tekiks hiljem seda, et meil on jälle liiga palju maksmata arveid, mis tuleb korraga välja maksta. ja me oleme veendunud, et ka liikmesriigid toetavad sellist lähenemist. tähtis on ka sellised, see, et sellised väikesed äh, projektid nagu äh, wifi projektid äh, käima lükataks ja et neile kohe ka rahastus leitakse ning nõukogu toetab seda ettepanekut, nagu kuulsime. tahtsin täna veel öelda seda, et äh, järgmistel nädalatel toimuvaid kolmepoolseid läbirääkimisi tahame kasutada selleks, et tulevikku suunatud teadustöösse, konkurentsivõime suurendamisse ja innovatsiooni suunatud projektid on need, millele tuleb leida rahastust. tõesti, mulle valmistab muret see, et me oleme siin oma kohustuste puhul üks miljard vähendanud äh, numbreid just Horisont kaks tuhat kahekümne puhul samamoodi on väga tähtis, et me äh, rohkem SKT-st ka innovatsiooni ja teadusesse äh, investeeriksime. praegusel hetkel me teeme kõigest kaks protsenti SKT-st kulutusi sellesse valdkonda meil oleks vaja sada viiskümmend miljardit igal aastal rohkem vaja investeerida, igal aastal. ja nüüd, kui me pool miljardit kärbime, siis see on täiesti vale äh, signaal, sellepärast et see näitab, et me tahame ainult suuri teadusprojekte rahastada, selliseid, mille puhul siis on ka lisandväärtust võimalik tõestada pärast kärpeid tuleb meil äh, neljast taotlusest kolm digitaalses vald-, valdkonnas tagasi lükata ja kui me võrdleme nüüd ennast Silicon Valley ja Pentagoni ja Hiinaga, siis ilmselgelt me jääme neist maha. samamoodi rahvatervishoiuprojektid, Alžeimeri vähivastane võitlus. kui me nendes valdkondades kärbime, siis see tähendab seda, et terviseuuringute valdkonnas me ei ole nii edukad kui varem, samamoodi kvanttehnoloogia kus meil oli ka täiesti lipuprojekt koos väga tähtsate instituutidega, liikmesriigid olid sinna kaasatud, kui siin on nüüd äh, sada kolmkümmend miljonit ette nähtud ja sellest kolmkümmend kaks miljonit nüüd kärbime ja samal ajal kui Facebook, Google, Microsoft samasse valdkonda miljardeid investeerivad, siis jällegi me anname täiesti vale signaali. nii et äh, me siin ei pea mitte mingeid teoreetilisi võitlusi eelarve mõõtmete pärast, kärped on tähtsad ja vajalikud, aga ma tahan teid veenda, et need projektid on tähtsad ja kui kärped toovad endaga kaasa selle, et projektide läbiviimine peatub või viivitub, siis see ei ole ju hea. Euroopa ühendamise rahastu, ähm, ITER, Kopernikus, jah, muidugi me võime kärpida ja siis ei viida projekte lõpuni kaks tuhat kaheksateist, vaid tuleb äh, need rahad alles aastal kaks tuhat kakskümmend või kaks tuhat kakskümmend üks investeerida, aga siis me jääme maha me peaksime pigem rahalisi vahendeid kas samal tasemel hoidma või suurendama, mitte aga nende projektide elluviimist tulevikku lükkama, sest siis nii ameeriklased kui ka Aasia riigid on meist ammu mööda läinud samamoodi tuleb meil vaadata geopoliitilisi probleeme ja väljakutseid, rändeküsimused näiteks ja jällegi tuleb tõesti kohapeal vaadata, millised lähenemised on mõistlikud ja mida, milliseid kärpeid saab kaitsta. kui vaadata nüüd järgmist eelarveraamistikku, siis kaks tuhande kaheksateistkümnes aasta on aasta, kus on väga lihtne kompromissile jõuda nii et me tõesti peaksime mõtlema, et äkki osa koosolekutest, mis on ette nähtud oktoobri või novembrikuuks, võiks ära jätta, mida kiiremini me kokkuleppele jõuame, seda kiiremini saame me hakata rääkima uuest äh, rahastamisperioodist, kus on meil tõesti väga suured lüngad. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal see õnneks nii ei ole. aitäh tehtud töö eest, aitäh nõukogule ja aitäh ka parlamendi raportööridele. Grazie, komissar Oettinger suur aitäh, volinik Oettinger, nüüd saab sõna raportöör Muresan, palun kolm minutit. suur tänu, härra president ja volinik Oettinger, härra Kivine, Eesti eesistuja, oma kolleegid, tere tulemast Euroopa Parlamenti. oleme nüüd alustamas otsustavat etappi, leppimaks kokku Euroopa Liidu eelarves aastaks kaks tuhat kaheksateist. aasta esimese poole osas oleme leppinud kokku poliitilistes prioriteetides, oleme teinud ära koostöö kokku leppimaks, et töökohad, kodanike turvalisus peavad olema poliitilisteks prioriteetideks Euroopa Liidu järgmise aasta eelarves. Need on õiged prioriteedid, sest seda ootavad meilt Euroopa kodanikud ja need on täpselt need valdkonnad, kus on Euroopa Liit andnud lisandväärtust. nüüd peame need lubadused, mis me andsime aasta esimeses pooles, teoks tegema me ei ole usutavad, kui me ütleme, et me tahame innovatiivsemat Euroopa Liitu ja samal ajal kärbime nelisada üheksakümmend üks miljonit eurot innovatsiooni ja teadusuuringute programmidest. me ei ole usutavad, kui me ütleme, et me tahame infrastruktuuri, mis oleks parem, energiat, digitaalvaldkonda, teid ja samas me kärbime sada üksteist miljonit Euroopa ühendamise rahastust ja samuti kärbime suuri infrastruktuuriprojekte. nõukogu kärped on üks koma seitse miljardit eurot. seda on väga palju ja tahan väga selgelt öelda, see nõukogu ettepanek siinkohal on eelarv nõrge, nõrgemale Euroopa Liidule. vähem investeeringuid täna tähendab nõrgemat Euroopa Liidu majandust tulevikus voli, volinik on toonud ka näiteid digitaalvaldkonnast väga veenval moel selle kohta. Euroopa Komisjon mõistis aasta esimesel poolel, et majanduskasv, töökohad, julgeolek, ohutus peavad olema meie prioriteetideks ja nad, ja komisjon koostas sisu, väga sisuka eelarve. seepärast ma ka toetan seda, et me eraldaksime rohkem vahendeid teadusuuringutele, VKE-dele, infrastruktuuriprojektidele et me toetaksime põllumehi, eriti noori, ja et me täidaksime oma lubadused, mis puuduvad ühtekuuluvus- ja struktuurifonde. ärakasutussuutlikkus aasta esimesel poolel, mis oli madal, struktuuri ja, ja ühtekuuluvusfondide osas ei tähenda seda, et see jääb nii lähiaastatel, vastupidi, see tähendab seda, et projektid on nüüd saavutanud täiskiiruse ning äh, on vaja raha järgnevateks aastateks. ei ole halvemat signaali kui VKE-dele ja kodanikele, vabaühendustele, kui mitte olla suuteline maksma oma arveid. seepärast teen üle, üleskutse kõikidele pooltele, tulgem kokku äh, lähinädalatel selleks, et esitada äh, sisukas eelarve Euroopa Liidule aastaks kaks tuhat kaheksateist, mis tugineb investeeringutel, mis võimaldab toetada teadusuuringuid, innovatsiooni, VKE-d, VKE-sid, olulisi projekte. raha tuleb tuunata headesse projektidesse peame toetama oma naabrust, olgu siis lõunas või idas või Lääne-Balkanil, toetama turvalisust, ohutust, andma ka Euroopa Liidu ametitele toetust, mille eesmärgiks on parandada meie kodanike ohutust ja turvalisust. suur tänu! suur aitäh, lugupeetud Muresel, järgmine raportöör, härra Ashford, ka teil on kolm minutit uh,. härra president, aprillikuus käesoleval aastal Euroopa Parlament leppis kokku, et me suurendame parlamendi aastast eelarvet kahe koma kolme protsendi võrra. arvestades seda, milline on inflatsiooni tase, arvasin ma, et see oli realistlik ettepanek ja ma soovitan, et seda kasutataks võrdluskriteeriumina teiste institutsioonide poolt nii et ma hea meelega ütlen teile, et enamus teistest institutsioonidest on aktsepteerinud seda seisukohta ja mul on hea meel öelda, et nad teinud ka sarnaseid ettepanekuid. aga kolm erandit on, mida ma tahaksin täna siin välja tuua. esiteks, andmekaitse inspektori ülesandeks on tehtud ülesanne oma tegevust laiendada. see loomulikult tähendaks ka suurenenud kulusid aastal kaks tuhat kaheksateist. teiseks Euroopa Kontrollikoda on, on näinud suurenenud töökoormust ja seega oleks samuti legitiimne ja mõistlik suurendada rahastamist ja kolmandaks, Euroopa Kohus on väga jõuliselt eh, nõudnud rahastamise suurendamist, kuna tegevus on suurenenud, kuna tõlkekulud on suurenenud ja kuna on ka julgeoleku küsimusi. Need täiendavad kulud tähendavad seda, et eh, minu hinnangul nõukogu on kärpinud mõningaid kulutusi liiga palju ja teeksin soovitusi parlamendile, et me taastaksime mõned nendest tasemetest siiski. selleks, et üldine kulutuste tase oleks kontrolli all eelarves, peame saavutama kokkuhoidu. osaliseks äh, need täiendavad kulud võiks äh, katta läbi suurema tõhususe ja siin on mul hea meel öelda, et Kontrollikoda on käinud ära teatud tee selleks, et meile siin kolva toetust anda. samuti eelarvedistsipliin on oluline. kui me peame mõned vahendid ümber suunama ja sellel eesmärgil teen eesmärgi ettepaneku külmutada regioonide komitee eelarve, Euroopa Sotsiaalkomitee eelarve aastaks, aastaks kaks tuhat kaheksateist. samuti olen ma teadlik sellest, et Euroopa välisteenistuse ees on väga olulised äh, kulude tõusud, osalt seoses personaliga, osalt on strateegilise kommunikatsiooniprogramm esitanud oma nõudmised. enamus nendest kuludest peaks äh, leitama käesolevast eelarvest, kuid võib olla vajalik ka korrektsiooni arvude suurendamisel. härra president, Euroopa Parlamendil palun silmas pidada, et kui te olete minuga nõus siis, siis kaks koma kolm protsenti on mõistlik arv, see on vastutustundlik kasv ja kui me tahame seda ka teistes jagudes kehtestada, siis tuleb vastu võtta raskeid otsuseid. ma ootan minu ettepanekute arutelusid variraportööridega järgmistel nädalatel ja ma loodan, et nad mind toetavad, suur tänu. suur aitäh aitäh, härra Ashford ning äh, nüüd saab sõna, äh, peaks saama sõna eelarvekomisjoni esimees härra Artüi, aga teda ei tundu kohal olevat. seega minister Kivine, palun, teil on vastuseks sõna Much, suur tänu härra president head kolleegid suur tänu põhjalike kirglike märkuste eest, poleemika eest. mõned, mõne sõnaga kommenteeriksin neid. härra volinik, teie argumendid on selged teadusuuringute osas iseäranis ja see on veenev. ma võin teile kinnitada, et äh, nõukogu suhtub mõistmisega meie südames sellesse me arutame seda kolleegidega nõukogus ja me kindlasti arutame seda edasi eelarvemenetluse käigus. see, need argumendid on suurepärased ja kindlasti tuleb seda arvesse võtta, nagu te ütlesite. peame mõtlema pikaajalisele konkurentsivõimele meie mandril. suur tänu, härra raportöör, äh, härra, kallis Siegfried, sinu märkused infrastruktuuri kohta, VKE-de kohta, põllumeeste kohta me kindlasti jätame need meelde ja siin nii palju ma saan lubada, arutame neid veel, neid küsimusi nõukogu kolleegidega ning ka teiega ja kindlasti väga pea, kui alustame eelarvekõnelusi. härra Ashworth, tänan ka teid märkuste eest, suurepärased märkused. kindlasti me toetame neid põhimõtteliselt oma aruteludes rääkides halduskuludest nõukogus. olles kõike seda nüüd öelnud ja mõistes, et me oleme alustamas väga, väga pingsaid kõnelusi, nagu kolmepoolseid kõnelusi, tahaksin lõpetuseks öelda tänases arutelus veel paari asja. esiteks tahaksin teid loomulikult tänada nõukogu ja iseenda ja kolleegide nimel teie seisukohtade tutvustamise eest ja otsekohesuse eest. tänane arutelu minu jaoks rõhutas seda, et me tõesti soovime ühiseid eesmärke saavutada, saavutada parim eelarve Euroopa Liidule ja tema kodanikele. ja nagu öeldud, ma austan seda, et Euroopa Parlamendil ilmselt on erinev seisukoht eelarve ettepaneku osas aastaks kaks tuhat kaheksateist. võin teile kinnitada, et Euroopa par-, et te, teeme rasket tööd pärast seda, kui parlament on oma seisukoha vastu võtnud koos teiega. me teame, et me võime arvestada, et me võime arvestada komisjoniga ja teiega, härra Oettinger, võime loota teie abile selleks, et meie positsioone lähendada ja selleks, et et välja pakkuda hea kompromisslahendus. ma tahaksin tänada ka härra Artüid, kuigi ta hetkel siin ei ole. tahan tänada härrasid Muressoni ja Ashfordi raportööre meie ühise tegevuse eest tänaseni ning edaspidi Euroopa tervikuna vajab eelarvet, mis vastab kodanike nõudmistele. isegi kui see eesmärk pidevalt eest ära nihkub, ma olen kindel, et Euroopa Parlamendi pühendumusega, komisjoni pühendumusega ning samuti meie enda pühendumise abil